Um, kallid kolleegid, tere hommikust. alustame. üritame enam-vähem äh, õigel ajal alustada, palju kolleege kohal ei ole, aga suur tänu nendele, kes on tulnud kohale. esimene päevakorrapunkt äh, on meil täna härra Wolfgang Götzi ettekanne, kes on Euroopa narkootikumide ja narkomaania seirekeskuse direktor ta esitab meile kahte aruannet, nimelt ähm, Euroopa uimastiprobleemide aruanne kaks tuhat neliteist ja Seirekeskuse tegevusaruanne kaks tuhat kolmteist uutele saadikutele ja äh, Wolfgangile ütlen, et äh, seda kantakse üle, seda tänast istungit ja äh, paljud kolleegid ilmselt on veel oma kontorites. tegemist on meie töö väga olulise osaga paljud äh, kolleegid on spetsialiseerunud sellesse valdkonda, see on väga oluline teema, väga paljud meie saadikud on sellega aastate jooksul üsna palju tegelenud. Äh, sellel aastal on äh, see tegevusaruande ülevaade eriti ajakohane, sellepärast et me oleme vastutavad kahe kaasotsustamisele alla mineva ettepaneku eest vastutavad härra Booni raportöör määruse kohta uute psühhoaktiivsete ainete kohta ja siis proua Jimenez Petserilli raport, mis puudutab siis uimastite direktiivi definitsiooni. proua Petserill peaks ka varsti kohale jõudma. aga nüüd ma tahaksin soojalt tervitada siin härra Kötsi meie komisjoni ees, härra Köts, te saate sõna sissejuhatuseks ja siis pärast seda äh, on küsimuste-vastuste voor loodetavasti. suur tänu, härra esimees, äh, austatud libekomisjoni liikmed, mul on tõesti väga hea meel äh, jälle teie ees esineda, vist üheksandat või kümnendat korda olen juba siin, võib-olla isegi käinud rohkem ja tahaksin täna siis teile rääkida meie seirekeskuse äh, uuest analüüsist uimastite olukorra kohta Euroopas, nagu te teate, võib-olla teate, me esitasime Euroopa uimastiprobleemide aruande juba maikuus, aga eh, just siis olid eh, Euroopas Parlamendi valimised ja sellepärast saan rääkida sellest aruandest alles täna Äh, lühidalt kokkuvõttes ütleksin ma, et meie analüüs äh, näitab seda, et üldiselt on olukord stabiilne, mõnedes piirkondades on ka positiivseid ähm, märke näha, aga on ka uusi ohte, mis äh, seavad ohtu meie rahva tervise ja õiguskaitse. me näeme seda, et vähem kasutatakse heroiini, aga stimulandid, sünteetilised uimastid, kanep ja ravimipõhised tooted on kogumas äh, Ähm, hoogu nende kasutamine. uued uimastid on natukene teistsugused kui varasemad uimastid, nii äh, selliste juurdunud uimastite puhul nagu kanep, kus äh, me näeme seda, et äh, tootmissagedus on kasvanud ja loomulikult väga tõsine probleem on sünteetilised tooted väga tõsiseks mureks on uued sünteetilised opioidid ja hallutsinogeenid eh, mis on farmakoloogiliselt nii aktiivsed et paarist grammist piisab kümneks tuhandeks eh, annuseks uued psühhoaktiivsed ähm, ained, äh, neid tuuakse legaalselt äh, pulbritena Hiinast ja Indiast näiteks ja äh, tuuakse sisse siis Euroopasse, kui nad siiani jõudnud, töödeldakse need ümber, pakendatakse ja müüakse siis niinimetatult legaalsete ergutitena maha või ähm, teadusuuringute kemikaalidena, aga müüakse ka siis otseselt uimastiturul praegu on meil äh, seire all nelisada uus psühhoaktiivset ainet, kaheksakümmend üks nendest äh, toodi äh, meie varese hoiatamise süsteemi aastal kaks tuhat kolmteist, see on neli korda rohkem kui neli aastat tagasi täna hommikust on esitatud seitsekümmend kaks täna hommikuks on esitatud seitsekümmend kaks uut ainet Äh, mis on turul sellele aastale jõudnud ja aasta pole veel läbi. internet mängib jätkuvalt väga olulist rolli uute uimestiturgude kujundamisel. aastal kaks tuhat kolmteist identifitseerisime seirekeskuses kuussada viiskümmend veebilehte, mille läbi müüakse eurooplastele neid aineid ja õiguskaitseorganitele on äh, uueks probleemiks ka uute ja vanade nii-öelda uimastite müümine läbi äh, nende varivõrkude. viieteistkümne, viisteist aastat tagasi näitasid Euroopa institutsioonid, liikmesriigid ja Euroopa Parlament eriti suurt ähm, ettenägelikkust äh, ja investeerisid Euroopa äh, Eh, varajase hoiatuse süsteemi psühhoaktiivsete ainete jaoks, seda süsteemi tunnistatakse nüüd ja tunnustatakse nüüd üle terve maailma kui juhtiva süsteemina, aga ma olen väga mures, sellepärast et eh, see mehhanism on pideva surve all, kuivõrd seda rahastatakse nii seirekeskuse kui ka liikmesriikide poolt ebapiisavalt. ainuüksi sellel aastal on kuus ainet, kuue aine puhul läbi viidud sügavuti minev riskihindamise protsess, äh, mille viib läbi siis Meire Seisekeskuse laiendatud äh, teaduskomisjon, kuhu kuulub siis liikmesriikide viisteist teadlast. sellel aastal oli meil kuus ainet vaatluse all, aga ainult äh, kolm ainet aastatel kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat kolmteist ja see tähendab seda, et tõus on tõesti olnud märkimisväärne. nagu te teate ja härra esimees ka ütles, siin komisjonis on arutatud äh, ka uut äh, õigusraamistikku psühhoaktiivsete ainete jaoks ja Euroopa Parlament on juba oma seisukohad ka langetanud kahe õigusakti ähm, osas. nii nagu ka varem, äh, kavatseme mina ja mu kolleegid olla val-, olla valmis koostööks äh, kahe raportööriga ja teiste saadikutega, kes selle asjaga tegelevad. kanep on uimasti, mille puhul äh, rahva arvamus läheb selgelt lahku. me oleme olnud tunnistajaks väga elavaks aruteluks, elavale arutelule avalikkuses, äh, mida on viimasel ajal hoogustanud ka regulatiivsed muutused Ühendriikide teatud osariikides ja Ladina-Ameerikas. Euroopas on kannabise turg kasvanud, sellepärast et seda on hakatud kasutama ka siin ja see on viinud organiseeritud kuritegevuse tulude suurenemiseni. üldiselt Euroopa turg ebaseaduslike stimulantide osas on üldiselt stabiilne, kokaiin on levinud kõige rohkem Lõunas ja Lääne-Euroopas, amfetamiinid rohkem Põhja- ja Ida-Euroopas ja reovee uuringud äh, näitavad seda, et metamfetamiin, mida üldiselt on vähe kasutatud Euroopas ja mille kandsideks on Tšehhi äh, Vabariik ja Slovakkia, on nüüd jõudnud ka sellistesse riikidesse nagu Saksamaa, Kreeka, Norra ja Ühendkuningriik. eelmisel aastal teatas Europol Belgias kahe suure ekstasi tootmis äh, keskuse äh, lammutamisest nii suuri pole varem Euroopas leitud ja meil on äh, antud ka koos Europoliga ühtne hoiatus äh, MDMA ehk tugeva toimelise ekstasi osas. daamid ja härrad, Euroopa linnades ei ole see urmasti probleem enam nii nähtav, kui seda oli varem Ehm, aga seda tänu sellele, et äh, liikmesriigid on investeerinud selle probleemi lahendamisse palju, aga see probleem pole veel tänaseks lahendatud. pidevalt näeme me arenguid, meie eesmärgiks on öö, on keskenduda sellele, et me õigel ajal esitame objektiivseid ja tasakaalus analüüse selle järjest keerulisema narkootikumide probleemi osas me räägime täna kahest päevakorrapunktist üheskoos teine punkt puudutab siis meie peamisi tegevusi aastal 2013 ja sellest ma nüüd räägiksin te võite lugeda ka meie 2013 aasta tegevusaruannet täpsemalt aga tulen siis nüüd 2013 aasta peamiste saavutuste juurde meie seirekeskuse pool alustaksin sellest et eelmine aasta oli meie jaoks erakordne aasta nimelt möödus äh, kakskümmend aastat seirekeskuse ähm, loomisest ja viimase kahe aastakümne jooksul ähm, oleme me keskendunud äh, sellele, et äh, me teeksime regulaarseid uuringuid ähm, uimastiturgude kujunemise osas ja, ja see puudutab ka uute ainete uurimist. aastal kaks tuhat kolmteist esitasime üle nel-, üle neljakümne peamise suunise mis olid suunatud peaasjalikult äh, poliitikutele aga et äh, ka teadlastele äh, ja teemaga praktiliselt tegelejatele kolmkümmend neli teadusartiklit teaduslikku artiklit avaldasime ja kaks suurt aruannet kõigepealt euroopa uimastiprobleemide aruanne millest ma just rääkisin ja esimene euroopa liidu uimastituru strateegiline analüüs sellist asja pole varem tehtud mis puudutab Euroopa uimastiprobleemide aruannet, siis selle puhul oli kõige olulisem areng äh, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal see, et me kavandasime selle täiesti ümber ja esitasime selle pool aastat varem, kui kui me oleme seda teinud seni. see oli väga suur samm edasi, sellepärast et me tahtsime mm, äh, kaasas käia selle tempoga, millega muutub äh, uimastite olukord tänases Euroopas ja, ja tahtsime vastu tulla meie publiku vajadustele see informatsioon, mille me kogume ja analüüs, mille me teeme, on äh, teie jaoks kindlasti väga kasulik. koos Europoliga esitasime siis e-, esmakordse Euroopa ähm, uimastituru raporti. see käivitati eelmisel aastal Brüsselis ja on nüüd nii poliitikaanalüütikutele kui ka otsuse langetajate Euroopa Liidu tasandil peamiseks allikaks, mille alusel oma tööd teha. ja American Library Association äh, nimetas muuseas selle aruandega äh, oluliseks äh, valitsustasandi dokumendiks. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal olime me informatsioonikeskuseks ja täppiskeskuseks euroopa ekspertidele kes teevad koostööd selles valdkonnas me korraldasime üle kahekümne viie ekspertide või tehnilise tasandi kohtumisi ja panustasime euroopas üle peaaegu et kahesaja kaheksakümnele erinevale äh, Äh, üritusele uued võrgustikud näiteks nagu meie referentsgrupp äh, äh, uimastite ähm, tarne osas loodi. me hoogustasime ka partnerlust teiste Euroopa agentuuridega, Europoliga me töötame peaaegu igapäevaselt koos, vahetame metodoloogiat ja strateegilist informatsiooni ja oleme mm, koostanud ka ühtseid strateegilisi analüüse, nagu see uimastituru raport ja viisime läbi siis ähm, uute psühhoaktiivsete ainete osas varajase hoiatamise süsteemi. CEPOLis oleme osalenud koolitustegevuses ja eriti ähm, olime osalised vahetusprogrammis äh, äh, kõrgemate politseiametnike Äh, vahetusprogrammis Euroopa Liidu kooldes. Eurojustiga oleme samuti teinud koostööd äh, uimasti seadusandluse osas ja teised partnerid, kellega me mm, teeme koostööd, on Euroopa Ravimiamet, äh, Euroopa Haiguste amet, nema- äh,, Ravimiamet on väga oluline partner meie jaoks varajase hoiatuse süsteemis. kahjuks ei ole seadusandluse eelnõus seda mainitud, mis, mis teil praegu arutelul on tegime koostööd ka mõningate ülemaailmsete ja regionaalsete ähm, organitega kahe tuhande kolmeteist väga palju koostööd üro ähm, uimastite ja kuritegevuse ametiga maailma tervishoiuametiga pompidou grupiga ja cicadiga cicad on ameerika riikide uimasti ameerika riikide alliansi uimastikomisjon nendega oli küll eelmisel aastal natukene vähem koostööd, aga sellel olid oma konkreetsed põhjused ja, ja koostöö jätkub sellel aastal. lisaks äh, meie koostöö, mis on pidev kandidaatriikidega, meil on nüüd ka uus tehnilise abi projekt Euroopa naabruspoliitika riikidega ja selle äh, koostöö eesmärgiks on välja kujundada siis äh, suutlikkus nendes riikides uimasti seireks, mida meie peame Euroopa Liidus prioriteetsed kaks tuhat kolmteist ähm, äh, oli aasta, mille, e-, mil meie ees seisis järjest rohkem ja rohkem probleeme, nendest mõningatest ma juba rääkisin, aga neid on veel. Äh, väga palju on uusi psühhoaktiivseid aineid, mille kohta on märk, märgukiri tulnud läbi varajase hoiatamise süsteemi, äh, seitsekümmend kaheksa juba selleks aastaks ähm, me oleme välja arendamas äh, uimasti tarneindikaatoreid see võtab väga palju ressurssi me järjest rohkem ja rohkem palutakse meie olalis, oluli, osalist kohtumistel kõnede pidamiste ja ettekandeid ähm, ja järjest rohkem äh, tul- käiakse meie peakorterites äh, peakorteris külas ähm, taani portugali ähm, delegatsioonid olid sellel nädalal meie juures ja parlamendi president martin schulz ja see ei ole midagi erakordset nii et kolmel päeval kolm külastajat ja selles kontekstis ei ole ilmselt üllatav see et 2013. Ähm, aasta lõpuks öö, äh, oleme me juba ära kulutanud 99,74 protsenti oma eelarvest paari sõnaga räägiksin aga tulevikust kui kui lubate praegu on meil väljaarendamisel järgmine kolmeaastane strateegia ja töökava Äh, perioodiks kaks tuhat kuusteist kaks tuhat kaheksateist äh, seda protsessi toetab läbi, äh, toetab väga laiapõhjaline konsultatsiooniprotsess, mis, kuhu me kaasasime oma, oma partnerid ja, ja hu-, teised osapooled, sealhulgas Euroopa Parlament ning konsulteerisime ka avalikkusega ja meie peamine eesmärk on panustada äh, turvalisemasse ja tervemasse Euroopasse ja teeme seda niimoodi. kõigepealt me tahame oma seiresüsteemi toestada. Äh, selle aluseks on äh, kahekümne kaheksas liikmesriigis Norras ja Türgis kogutud andmed äh, me analüüsime uimastufenomeni nii tarne kui ka nõudluse äh, perspektiivist ja me kavatseme selle senisest rohkem keskenduda mitme ravimi koos kasutamist ning ravimite kuritarvitamist. me kavatseme oma suutlikkust suurendada ka tõendite kogumisel selleks, et rohkem investeerida analüüsi uimasti kasutamise osas ja me kavatseme äh, Ehm, ka uue hoiatamise süsteemi, vabandust, varase hoiatuse süsteemi osas uutele uimastitele rohkem keskenduda ning tahaksime me ka oma ohu hindamise eh, suutlikkust tõsta, see hõlmab siis ka mm, reovee ja eh, trendide kujunemise analüüsi. Eh, pärast nelja aastat oleme meie nüüd aastaks kaks tuhat neliteist ainus äh, äh rubriigis kolm äh, olev amet, mille, mille eelarvet on karbitud viie protsendi võrra võrreldes kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastaga. ma tahaksin teie komisjoni tänada, et te tahate äh, taastada esialgsed andmed. üleeile käis Lissabonis meil külas Martin Schulz, nagu ma ütlesin, ja ta ütles Lissabonis pressikonverentsil, kui oluline on see, et meie eelarve kasvaks aastal kaks tuhat viisteist. suur tänu tähelepanu eest ja loomulikult äh, vastan hea meelega kõikidele küsimustele, mis teil võivad esineda. suur tänu. suur tänu, see oli suurepärane Eh, ettekanne ja ma ütlesin alguses ka, et eh, see eh, huvitab väga uusi liikmeid ja seda huvi, mis me teie teema vastu tunneme, näitab ka see, kui pikk on meie kõnelejate nimekiri. ja me tahaksime, et parlamendi roll selles vallas suureneb, sest nüüd on meil kaasotsustamisõigus, me saame kaasotsustada mm, Eh, mis menetlust kasutada teatud eh, dokumentide eh, ettevalmistamisel ja meil on kohal siin ka raportöörid, võib-olla anname kõigepealt nendele sõna. alustaks härra Booniga ja palun suunake oma küsimused ähm, üsna täpselt, sest meil kõnelejate nimekiri on tõepoolest väga pikk, nii et, et härra Booni, palun, teie olete raportöör äh, definitsiooni osas. suur tänu äh,. aitäh äh, suur tänu ka äh, selle väga selge äh, ettekande eest härra Kötsile Eh, te rääkisite tegevusest aastast kaks tuhat kolmteist ja te tõite välja ka eh, tuleviku eh, väljakutsed ja nüüd ma räägin edasi poola keeles. ja veel kord aitäh selle raporti eest ma tõepoolest näen, et te, te olete selle väga põhjalikult ette valmistanud. juhiksin tähelepanu kahele asjale. Te siin kirjeldasite uusi trende. Te rääkisite eh, eh, tarneahelatest, eh, tarneahelatest psühhoaktiivsete ainete puhul ja te rääkisite internetist ja interneti rollist. antud kontekstis on see negatiivne. Te nimetasite siin ka pimevõrke, darknet'e. järjest suureneb risk et tarvitatakse sünteetilisi opioide ja psühhoaktiivseid aineid. turg selles osas on eh, väga elav ja ka eh, see aine kogus on minimaalne väikesest äh, kogusest äh, sünteetilisest narkootikumist võib valmistada tohutu suure hulga äh, doose, mida müüda, müüa tänaval ja see on teinud selle narkokaubitsetajaks väga atraktiivseks me oleme Euroopas palju suutnud ära teha, meil on hea süsteem eh, narkomaaniaga võitlemiseks, me võime selle ole, üle olla uhked, aga me võiksime eh, olla eh, veel uhkemad ja tegema paremini oma tööd, kui me standardiseerime oma infoallikaid ja infosüsteeme. Teie ütlesite, et erinevatest maadest tulev andmest võrgustik on erineva kvaliteediga, on äh, erinevad standardid andmete esitajatele. ja siis on äh, veel küsimus selles, kuidas seda süsteemi mm, hästi hallata, eh, te eh, peate tegelema ka eh, komisjoni esindajatega, te peate, sest et osa teemadest langeb tervishoiu alla, osa kaubanduse alla ja praegusel hetkel toob see kaasa läbipaistmatuse. tegemist on džungliga, kus on raske aru saada, kes vastutab millegi eest Eh, minu arvates komisjoni reageerimiskiirus on vähenenud, kui te esitate neile mingi palve. mis puudutab aastat kaks tuhat viisteist, siis me oleme kuulnud, et et eelarve vähenemine ei olnud nii tõsine, nagu me esialgu arvasime, selle üle on meil hea meel, aga te ikkagi ütlesite, kui palju on vaja läbi viisi, läbi viia analüüse, et me teaksime tõepoolest, kus on risk, mis on risk ja öö, selle valguses on ju selge, et me peaksime raha juurde andma teie eelarvesse. kui komisjon oleks nüüd valmis eh, ja komisjon juba alustas tööd kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve eh, osas, siis eh, me tahaksime, et teie eelarve suureneks. mina olen raportöör ühes kaasotsustusküsimuses, tegemist on uute psühhotroopsete ainetega ja kuna ma olen kaasraportöör, siis ma teavitan teid, et oktoobris tahaks ma esitada, mulle tundub, et kahekümnendal oktoobril, kui ma õigesti mäletan, et ma siis informeerin teid selleks ajaks, milliseid samme meie kavatseme ette võtta. kokkuvõtteks standardeerime e, infoallikad, minu arvates on see kriitilise tähtsusega. me peame parandama varase hoiatuse süsteemi ja kolmandaks Eh, peab olema läbipaistev süsteem komisjonis, kes vastutab mille eest. neljandaks suurenenud eelarve ja viiendaks eh, tuleb eh, väga hästi viia ellu kõikide dokumentide ellu, tähendab rakendamine. suur tänu Äh, aitäh, härra Köts, kõikide, kogu selle informatsiooni eest, mida te meile edasi andsite. ma olen väga tänulik selle töö eest, mida te olete teinud ja mida teie kolleegid teevad äh, seirekeskuses. Te mm, aitate meil kaitsta meie kodanikke uue psühhotroop, uute psühhotroopsete ainete eest. liiga sageli teie seirekeskus ei leia piisavat tunnustust, teda ei peeta piisavalt tähtsaks maailm on keeruline, Euroopa ametite maailm on ka keeruline ja teil on üsna madal profiil, see ei ole üldse õige, see peaks muutuma me nägime seda eh, siis, kui koostati eelarvet. Teie eelarvet vähendati rohkem kui teiste ametite eelarvet, mina olin selle vastu, hääletasin vastu, ma esitasin ka eh, vastava muudatusettepaneku. Eh, õnneks nüüd see eelarve vähenemine ei olnud nii suur, kui esialgu ette nähti, aga ma arvan siiski, et te olete ära teeninud suurema eelarve, sest te ütlesite, Eh, täiesti õigesti, et Euroopa narkoprobleemi ei ole lahendatud, aga ta on muutunud vähem nähtavaks, sest tänu jumalale liikmesriigid kulutavad rohkem raha ravimisele. ja see tähendab, et probleem paistab vähem välja, aga ta pole kusagile kadunud kogu teie eelarve, nii nagu te ütlesite, on juba ära kulutatud ja me peame nüüd mõtlema, kuidas me teid aidata saaksime. viimastel aastatel on psühhoaktiivsed ained võtnud üle selle rolli, mida täitsid traditsioonilised narko, narkootikumid. on olemas raamotsus narkokuritee, eh, tähendab minimaalkaristuste kohta narkokuritegude eest. ja see on oluline samm. Eh, selle direktiivil on määratud praegu uus raportöör. see eh, härra just kõneles enne mind ma saan aru, et nõukogu esindajat kohal ei ole, nii et ma ei saa küsida nõukogu käest otse. kuid eh, ma siiski palun, et me, et me eh, korraldaksime ka ühe koosoleku koos nõukogu esindajatega, et Itaalia eh, oleks kohal ja et me saaksime alustada trilooge selle direktiivi osas sest tegelikult me oleme selle tööga direktiivi kallal jõudnud nii kaugele, et kolmepoolsed läbirääkimised võiksid alata. viimastel aastatel on psühhotroopsed ained levinud, see on ohtlik. kas te võiksite meile kirjeldada oma arusaama selle trendi kohta järgmise viie aasta jooksul? mida te arvate, kuidas õiguslikult küljest peaks eh, sellele reageerima, ma ei tea, kas need peaks kulutama, kuulutama seadusvastasteks aineteks, sest eh, sõltuvalt sellest, mis ainega on tegemist, võib ta olla nii eh, täiesti legaalne aine kui ohtlik ja illegaalne. Hispaanias Need inimesed, kes kasutavad psühhotroopseid aineid, ei ole eh, hispaanlased. Need inimesed tulevad teistest riikidest, nad on kasutanud seal juba neid narkootikume, erinevate nimede all on need narkootikumid olnud käibel ja see teeb väga murelikuks. Eh, mõni, mõnikord eh, need eh, narkootikumid tekivad nii kiiresti või need ained tulevad nii kiiresti turule, eh, et nad keelatakse enne, kui need narkodiilerid arugi saavad, et nad keelatud on. kuidas teie teavitaksite narkodiilereid, et asi on keelatud? järgmisena proua Koomes. suur tänu, ma tahaksin küsida direktori käest järgmist Eh, toimub seire. aga, aga millised on teie soovitused eh, nii riikide valitsustele kui Euroopa Liidule, mida te soovitate poliitika vallas, eh, et võidelda narkootikumide vastu? eriti eriti, mida te pakute välja poliitika vallas, et eh, organiseeritud kuritegevuse kätte ei jõuaks eh, narkootilised ained? Ehm, on uued sünteetilised ained, amfetamiinid, eh, mida te soovitaksite valitsustele, Euroopa Liidule peale selle, mida te juba teinud olete? Teie mm, keskus asub Lissabonis, see on linn, kust mina pärit olen. mida te arvate eh, politsei eh, ja eh, julgeolekuametite võimekusest kontrollida narkokaubandust nende võimekust seda vähendada, näiteks eh, Portugali näitel, sest eh, minul on jäänud selline mulje, et vaatamata sellele, mida eh, korrakaitseorganid ka ette ei võtaks, siis tehnilised ressursid, mis nende käsutuses on, on majanduskriisi tõttu tugevasti vähenenud aga organiseeritud kurjategevuse ressursid on kõvasti suurenenud. ma olen täiesti kindel, et väga paljud lennuväljad minu äh, riigis äh, on väljaspool igasugust järelevalvet. lennukid äh, tulevad ja lähevad, sest et ka luure keskagentuur võib sinna lennata niimoodi, et keegi sellest mitte midagi ei tea kahtlemata on see väga hea koht, kuidas äh, narkootikumid jõuavad Euroopa Liitu. härra Weidenhausen. suur tänu. suur tänu teile selle raporti tutvustamise eest. Te teete väga olulist tööd. ja selge on see, et ainult Euroopa tasandil on võimalik äh, selle probleemi vastu võidelda meie komisjon äh, toetab teid täielikult äh, ka finantsvahendite osas. on väga positiivne, et Europolil õnnestus äh, viieteistkümnendal septembril suures politseioperatsioonis kinni võtta üle tuhande kahtlusaluse, kes olid seotud narkootikumidega ma sooviksin rääkida ka koostööst naaberriikide ja kolmandate riikidega. probleemi ei esine ju ainult Euroopas, vaid puudutab äh, paljusid maailma piirkondi. mina olen äh, Euroopa Parlamendi Iraani delegatsiooni liige. see ei ole nüüd antud juhul teemaks, aga meil on olnud äh, iraanlastega väga keerulised läbirääkimised, me oleme tõstatanud tihti ka äh, narkokaubanduse probleemi. Iraani tegelikult äh, nõrgestab ka tugevalt äh, narkotarbimine. iraanlased äh, ühest küljest on huvitatud meie oskusteabest, kuidas narkootikumide tarbimise vastu võidelda aga mis äh, puudutab narkokaubanduse piiramist, äh, eelkõige just äh, logistilist piiramist, siis selles osas on keerulisem, meile on öeldud ka, et kui NATO väed Afganistanist välja tõmbuvad, siis tekib probleeme juurde ja narkokaubandus hakkab veelgi rohkem seal õlmitsema loomulikult ei ole kerge teha koostööd kolmandate riikidega, aga näiteks sellise riigiga nagu Iraan, kuna meie suhted on sellised, nagu nad on. aga me ei saa ka probleemidest mööda vaadata. tänan. aitäh, Joseph. meil on väga pikk kõnelejate nimekiri, ma ütlesin seda juba algusest peale, kui eh, viis minutit pärast koosoleku ametlikku algust oli eh, tuba täitsa tühi ja nagu ma ütlesin ka härra Kötsile, tõepoolest eh, tuntakse väga tõsist huvi selle teema vastu, aga meil on veel mm, üks teema käsitleda täna hommikul. härra Jurek järgmisena ja palun eh, kaks minutit, mitte rohkem. aitäh. aitäh selle huvitava analüüsi eest, mis puudutab äh, narkoturgu. aga mis siin puudu on? on veel teatud analüüsi osa. ma tahaksin kuulda selle narkoturu eh, kultuurilistest muutustest, selle teoloogilisest küljest, võib-olla just nimelt need aspektid on aidanud eh, kaasa äh, Eh, narkoturu kujunemisele, kas mingid sotsioloogilised trendid on märgatavad? Eh, millised eh, on korrelatsioonid näiteks selle vahel, kuidas inim-, kuidas lapsi kasvatatakse, milline on olukord perekonnas, kas see on seotud narko tarvitamisega, narkootikumide tarvitamisega, ma olen kindlasti, ma olen kindel, et te olete uurinud niisuguseid faktoreid et te olete analüüsinud seda, millised on need põhiasjad, mis suurendavad või vähendavad eh, narko, narkootikumide tarvitamist sest eh, teie olete täiesti vabad poliitilisest survest, ma ei küsi seda komisjoni esindaja käest. ja mida teie arvate sellest, et teatud eh, narkootikumid peaksid olema legaliseeritud? aitäh, aitäh, et te ka ajast kinni pidasite järgmine kõneleja, proua Rosenberg. suur tänu. aitäh seirekeskusele. aitäh härra Kötsile põhjaliku analüüsi eest. mina olen uus parlamendisaadik, tulen Kreekast. aga ma olen aastate pikku töötanud advokaadina ning eh, väga palju puutunud kokku narkoprobleemi ja internetiga internet äh, on väga aktiivne äh, narkokaubanduses. Te nimetasite seda eile ja ka täna, äh, et on palju mm, veebilehti, mida ei ole kerge leida, ei ole kerge leida neid, kes seda lehte kasutavad, sest et lehed võivad asuda kusagil teises riigis. aga siiski me peame veel väga palju vaeva nägema, et selle küsimusega tegeleda. ma tahaksin teid informeerida sellest, et äh, narkokaubandust võib äh, vaadata ka teisest aspektist, nimelt äh, illegaalne sisseränne. minu koduriigis illegaalne sisseränne kasvab väga kiiresti pärast Süüria konflikti algust. paljud inimesed tulevad Türgist ja meil on väga raske oma piire kaitsta ja te teate, et merel me oleme palju kordi arreteerinud inimesi, kes on äh, ka narkokaubitsejad äh, ja tegemist ei ole mitte üksikettevõtjatega, vaid nad on organiseeritud kuritegevuse liikmed. Nad kasutavad ära äh, sisserännet selleks, et äh, tegeleda narkokaubandusega, see on üks asi, millega teie peaksite tegema ja teie rääkisite strateegiast kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist, kas te olete mõelnud ka niisuguse aspekti peale? mulle mm, meeldib väga, et teie tegevust finantseeritakse, aga sellised riigid nagu minu koduriik, kus me kogu aeg rihma pingutame, on meil tehtud väga palju eh, kärpeid eh, olulistes ministeeriumites, tervishoiuministeeriumis eh, ja nii edasi ja nii edasi ja need ministeeriumid on väga olulised igasuguse ennetustöö ja õigusabi jaoks ja meie jaoks on väga keeruline leppida sellega, et kui me peame oma koduriigis tegema sõsis, tõsiseid kärpeid, mm, kui me, meil on väga keeruline, kui eh, suureneb nimekiri eh, keelatud ravimitest, keelatud ainetest, nii et põhimõtteliselt enamus Euroopa riike, kus eh, on narkokaubanduskuritegu. järgmine kolleeg Eh, tere hommikust! ma kuulasin tõesti väga huvitatult eh, seda ettekannet. mina esindan sotsiaaldemokraate seoses selle uue määrusega ma olen huvitatud just eelkõige nendest psühhoaktiivsetest ainetest, põhimõtteliselt kurjategijad teevad äh, kõik selleks, et takistada seadusandluse äh, vastavat kujundamist. ma just lugesin, et äh, Kagu-Rootsis on nüüd tarbitud mingisugust uut vürtsnarkootikume narko,, narkootikumi, mida peetakse lausa legaalseks, müüakse internetis, noored on samas sattunud haiglasse. ma saan aru, et teil oleks kindlasti vaja rohkem ressursse selleks, et äh, probleeme lahendada, aga olukord on nüüd selline, et ainult mõnes riigis on äh, toimiv äh, kontrollisüsteem selle üle, kuivõrd äh, palju narkootikumide tarbimine toob kaasa mitmesuguseid äh, haigusjuhtumeid, siis enamasti äh, sellist kontrolli ja piisavat statistikat riigiti ei ole. Euroopa Liidu koostöö jaoks on statistika kogumine ääretult oluline ja ma loodan, et see olukord muutub. proua Stevens, palun tänan, esimees. mul on äh, kaks konkreetset küsimust. kõigepealt äh, ma lugesin raportist, et äh, eelhoiatussüsteem on järjest suurema surve all nii kvantitatiivselt kui ka selle poolest, kui palju erinevaid psühhoaktiivseid aineid turul on mitmetel riikidel endiselt äh, jälgimise süsteemi ei ole. kõik probleemid, äh, mis on seotud äh, narkootikumidega, neid tuleks loomulikult põhjalikult uurida, sellepärast et narkotarbimisel on suur mõju rahvatervisele võib-olla peaksime me varase hoiatamise süsteemi reformima, kui see praegusel kujul korralikult ei toimi. igal juhul oleks meil vajalik läbi viia süsteemi hindamine, edasiarendamine ja parendamine. mulle torkas selles raportis äh, silma see, et noored peavad narkootikume tihtipeale lahedaks seksikaks et kui tarbida narkootikume, siis oled cool. aga samas äh, just ka see, et äh, narkootikumid on ebaseaduslikud, äh, toimib noortele kuidagi atraktiivsena ja mitte ainult noored ei näe narkootikume siis atraktiivsemana, vaid ka vanemad inimesed. võib-olla peaksime me rohkem äh, panustama ka teavitamiskampaaniatele, peaksime neid äh, tihemini läbi viima. ja kas teil on äh, plaane ka alkoholi äh, ja tubaka tarbimise vastaste kampaaniate läbiviimisega? proua Jolie, palun suur tänu, suur tänu kõigepealt selle raporti eest, aruande eest, see on ähm, väga huvitav, siin on väga palju fakte sees, ma tahtsin teiega jagada oma kogemusi. ka mina olen töötanud äh, narkovastase ähm, võitluse valdkonnas äh, kümneid aastaid, asut-, alustasin oma karjääri kaheksakümne esimesel aastal ja äh, tegin väga palju tööd äh, just nimelt kaubitsemise vastase võitluse läbi ja ma nägin, kui ebatõhus see töö on. täna te, olen ma teinud väga palju tööd Afganistaniga. üks kolleeg ütles, et äh, kui me oma väed välja viime Afganistanis, siis oopiumi kasvatamine ilmselt äh, tõuseb taevasse ja ma ütlen, et ei olegi vajagi oodata seda äh, Äh, vägede väljaviimist sellepärast et 2013 aasta saak on kõige suurem kui kunagi varem te teate seda ilmselt ja seda vaatamata rahvusvahelise üldsuse jõupingutustele vaatamata sellele et äh, miljoneid ja miljoneid on investeeritud äh, vaatamata sellele et on koolitatud vaeseid oopiumi asemel safranit kasvatama vaatamata selle et kümneid inimesi on ähm, ÜRO uimastikeskuses saanud surma, äh, miski ei aita. uimastite vastane võitlus, millal me aru saame, ei toimi. Äh, me kasutame tohutuid ressursse mitte millegi eest vastu. vastupidi see annab äh, kuritegelikele võrgustikele saada äh, rahasid, millega rahastatakse terroriste ja maffiat, sellepärast et me ei suuda seda tarneahelat äh, läbi lõigata nõudluse ja pakkumise vahel mõistlik oleks nüüd pärast neljakümmet aastat suuri läbikukkumisi pärast seda, kui me näeme, et äh, ma ei tea, mitmekordistunud on äh, uimastite tarbijate hulk, et meie asi ei toimi. rahapesu, narkorahade pesu, ka selles osas me ei ole mitte midagi saavutanud, kõik eesmärgid on jäänud täitmata. kolleegid äh, ja teie vaadake, mis on sellest õppida ja tehkem ja oma järelduse ja ainus järeldus on see, et äh, narkootikumide müük tuleb legaliseerida. Um... tänan. meil on tõesti väga sisukad ähm, küsimused, väga põhjalikud äh, küsimused. ma saan aru, et teil ei ole väga palju aega, et nendele küsimustele vastata, aga andke siiski endast parim. kui palju te mulle aega annate, esimees? jah, ma üritasin vastutuse enda pealt teie peale veeretada. umbes seitse-kaheksa minutit, palun. ja tänan teen endast parima. austatud äh, daamid ja härrad, libekomisjoni liikmed, mind tõesti üllatas see, mida ma siin täna äh, nägin, ma olen käinud siin varem, aga kunagi ei ole olnud teid nii palju kohal, meil oli tõesti väga huvitav arutelu, väga huvitavad äh, sõnavõtud. ükskord, kui ma siin olin, siis oli saalis ainult äh, kolm liiget ja minu käest küsiti, et miks meie ameti vastu on nii vähe huvi, ma ütlesin, et meie oleme need, kes äh, ei tekita probleeme, selles võib-olla on asi ka täna meie ei tekita probleeme, aga meil on tõsine olukord, millega meil tuleb äh, tegeleda. nagu me mõlemad äh, teame. ja suur tänu äh, teiepoolsete heade sõnade eest meie ameti kohta. esimees ütles, et mul on seitse minutit, nii et ma kiiresti vastan teie poolt esitatud küsimustele ja kommentaaridele. härra Boni, minu arvates koostöös komisjoniga meil äh, läbipaistvuse puudust ei ole, meil on suurepärane koostöö komisjoniga, eriti justiits- ja siseasjade peadirektoraadiga ja Sanko peadirektoraadiga. justiitsosa äh, muutub ehk tulevikus vähem tähtsaks, sellepärast et äh, praegu on pädevus jagatud justiits- ja siseasjade vahel, aga tulevikus äh, lähevad narkoküsimused rohkem siseasjade alla. mis äh, puudutab äh, andmete kvaliteeti, statistika harmoneerimist liikmesriigiti, siis meil on umbes kakskümmend kohtumist aastas ja me räägime liikmesriikide kolleegidega standarditest ja metoodikast andmete kogumiseks ja analüüsiks ja üks meie ameti saavutusi koos partneritega on see, et me tõesti räägime nii-öelda ühte keelt äh, standardite ja statistika osas loomulikult on äh, võimalik ka paremini teha, aga meie statistika kogumine on siiski üks paremaid maailmas. parlamendisaadikud mainisid ka seda, et meie amet äh, ei ole nii tähtsustatud, kui ta võiks olla, ma olen loomulikult sellega täitsa nõus, aga samas äh, on toimunud äh, oluline liikumine paremuse poole ja meie ei peaks äh, andma teile nõu, mida teha, meie ei ole mitte tegijad, vaid meie oleme äh, õiguslike aluste rakendajad, aga mitte õiguslike aluste väljatöötajad. väga huvitavad olid minu jaoks küsimused, mis puudutasid äh, küsimusi kommunikatsiooni äh, kohta. mõnikord meile tuleb kõnesid ja e-posti äh, kirju teemal, et minu äh, on nüüd äh, väike pood äh, ja mulle pakuti müüa seda ja seda ainet, kas see on keelatud, osad ütlevad, et neile pakutakse äh, näiteks mõne Hiina edasimüüja poolt viiekümneprotsendilist allahindlust, alla indust, kuna see aine varsti läheb keelatud ainete nimekirja ja nii edasi. ühesõnaga meie kahjuks ei saa selliseid soovitusi anda, määrus seda ette ei näe väga palju on toimunud äh, finantskärpeid äh, ka näiteks äh, tooksin siin äh, Portugali äh, näited, narkotarbimine on suhteliselt madal võrreldes teiste riikidega, aga päris palju äh, transporditakse kokaiini läbi Portugali äh, teistesse Euroopa riikidesse äh, seitse Lääne-Euroopa riiki, kaasa arvatud Maroko, on loonud äh, mereseirekontrolli äh, koostööorganisatsiooni, et äh, võidelda Atlandi-ülese kokaiinikaubanduse vastu aga see organisatsioon loomulikult ei ole niivõrd tuntud ja nähtav, sest nad keskenduvadki rohkem operatiivtegevusele. härra Weidenholzer. Teie ütlesite õigusega, et loomulikult globaalset probleemi saab globaalselt lahendada, nii nagu ka ütles äh, proua Jolie mis puudutab nüüd konkreetselt Iraani, siis äh, meil on olnud äh, üksikud kontaktid Iraani ekspertidega, näiteks tervishoiuvaldkondi, tervishoiuvaldkonnas ma tean, et neil on suurepärased äh, uurijad ja teadlased. kolm kuni neli aastat tagasi Prantsusmaa, Saksamaa ja Ühendkuningriik käisid missioonil Iraanis äh, vaatamaks, kuidas me saaksime koostööd tugevdada. ametlikku koostööd äh, Iraaniga ei ole, aga meil on nendega üksikuid äh, kontakte, mis puudutab korrakaitsevaldkonda, siis seal on olukord keerulisem. selge on see, et Iraan aitab meil lõigata läbi transiidikanaleid Euroopasse, aga kui äh, rääkida iraanlastega poliitikast, siis seal on äh, niivõrd palju propagandat äh, õhus, et väga raske on saada mingisugust selget arusaadavat infot. nii et meil on selles osas väga palju veel ära teha. ja loomulikult me saame nende riikidega koostööd teha ainult nii palju, kui kooskõlas või koostöös Euroopa Komisjoni ja välisteenistusega on lubatud on mitmeid sotsioloogilisi ja kultuurilisi küsimusi ja loomulikult, mida me võiksime siin ka arutada, selleks oleks aga rohkem aega vaja. ma tahaksin omalt poolt öelda, et äh, perekond, äh, muutused perekonnas, noortekultuur, need kõik mängivad väga olulist äh, rolli liikmesriikide vastutada on äh, ennetusvaldkond, siin eelnevalt mainiti ka ennetust ja seda, et meil oleks rohkem kampaaniaid. ma tahaksin öelda, et mina eriti kampaaniate fänn ei ole, selliste suurte ja avalike kampaaniate fänn. vähe on hinnatud nende kampaaniate tõhusust ja nii palju, kui neid üldse on hinnatud, on tulnud välja, et need kampaaniad ei ole mitte produktiivsed, vaid kontraproduktiivsed hoopiski meil peaks olema pigem äh, fokusseeritud lähenemine, et me suutleksime teatud äh, piirkondades elavate inimestega, vähemustega, riskigruppidega me peame siin unustama ka poliitilise korrektsuse neid äh, riskigruppe defineerides, siis meil oleks võimalik paremini ennetada me peaksime pöörama tähelepanu teatud perekondadele, koolidele ja piirkondadele. edasi äh, narkootikumide legaliseerimisest, mina loomulikult selle kohta midagi öelda ei saa, aga ma võin teile öelda, et me jälgime seda, mis toimub maailmas, eriti me jälgime kanepialast ähm, arutelu väga tähelepanelikult ma saadaksin hea meelega kellegi ka Uruguay'sse, kus on nüüd äh, kanep legaliseeritud, uurimaks, millised mõjud äh, seal sellel on. ka mitte ükski äh, liikmesriik valitsuse tasandil legaliseerimist ei aruta ja lähemas tulevikus ma selliseid arenguid ette ei näe. vaadake, mis toimub kodanikuühiskonnas, vabaühendustes seal mängib äh, see arutelu äh, olulisemat rolli. kolleeg Vosenberg, mis puudutab äh, ebaseaduslikku rännet ja rännet üldiselt, jah, see on tõesti küsimus. me oleme rääkinud Frontexiga ka sellest, kuivõrd inimeste smugeldamine on seotud narkootikumide transpordiga, nii narkootikume kui ka inimesi käsitletakse nii-öelda kaubana smugeldajate poolt ja neil pole vahet, kuidas nad selle raha saavad. Ehm, tihtipeale tulevad ehm, laevad ja paadid nii üle Atlandi kui ka üle Vahemere mõlemate kaupadega ja raske on selle kohta infot saada, mis puudutab Kreekat, siis me oleme kontaktis äh, oma partneritega ja me teame, et kärped tervishoiusüsteemis Kreekas on olnud äh, dramaatilised. meil on äh, suurepärane koostöö seal, suurepärased partnerid ja ma tean, ma tean, et nad teevad head tööd väga rasketes oludes ja me kindlasti arvestame sellega, aga tervishoiu valdkond on äh, kärpesurve all üle kogu Euroopa Liidu. ja mis puudutab nüüd äh, Spice'i, siis äh, seal on tegemist äh, sünteetiliste kannabinoididega. meil on umbes seitsekümmend viis äh, uut kannabinoidi ja meil on olnud äh, kuus riskihinnangut äh, sel aastal, kaks äh, viimasel nädalal ja uued ained on tõesti tulnud ja meil on mitmeid kümneid surmajuhtumeid erinevates riikides. ja ma kohe lõpetan. varajase hoiatamise süsteemi reformimine, sellele võin vastata lühidalt ja me jälgime loomulikult äh, uue seadusandluse vastuvõtmist. Äh, ja ma usun, et ma vastasin äh, ka juba teadlikkuse tõstmise kampaania küsimusele, proua Želie, mis puudutab Afganistani, siis see on tõesti äh, globaalne probleem. Äh, seda ei võeta Euroopas ega ka mujal tõsiselt ja ma ütlesin juba väga varakult, et äh, see probleem ei ole nähtav tänaval ja mitmete poliitikute huvi selle küsimuse vastu on väga madal. loomulikult äh, see ei käi teie kohta, kes te siin olete, see teema on äh, hetkel unustuses ja meil äh, loomulikult maailmas on suuremaid probleeme, kui me ringi vaatame, aga, aga Afganistani narkoprobleem ei ole kuskile kadunud ja meie igal juhul oma seirekeskuses jälgime selle probleemi arengut ja anname teile võimalikult täpset infot selle kohta. suur tänu, teil õnnestus tõesti hoolimata ajalisest piirangust vastata kõikidele küsimustele kolleegid, ma saan aru, et teie huvi teema vastu on väga suur, eriti uute liikmete huvi on äh, suur. ka riigipõhiselt äh, on äh, huvi väga sügav ja sellega on seotud ka organiseeritud kuritegevus. ma räägin koordinaatoritega sellest, kuidas meil oleks võimalik kutsuda seirekeskuse esindaja siia juba peagi uuesti tagasi. veel kord äh, suur tänu teile, Volkvang, äh, siia tulemast. Uh, ja läheme nüüd äh, järgmise päevakorrapunkti juurde Okay, colleagues, for the next item. kallid kolleegid, järgmisena teeb ettekande meile komisjon. kas kellelgi on protseduuriline küsimus, Timothy? I can't hear you. härra Kirkup ei soovi sõna. vaikiv protseduuriline punkt. Äh, ma pole sellisega varem kokku puutunud, aga hea küll selline mingi Briti värk, ütleb härra esimees. aga jätkab, kolleegid, järgmisena on ees komisjoni ettekanne. kui räägiti Dublini määruse ümbersõnastamisest aastal kaks tuhat kolmteist, mis on osa üldisest Euroopa varjupaigasüsteemist ei suudetud kokku leppida artiklis kaheksa neli ja parlament on veendunud, et see punkt, mis siis puudutab äh, sellise rahvusvahelise kaitse taotluse läbivaatamise eest vastutavat liikmesriiki, mille esitab saatja alaealine, et see liikmesriik, äh, kus see alaealine on, peaks siis vaatama läbi selle taotluse ja lapse huvides ei peaks seda last siis liigutama siia-sinna. nõukogu ei olnud selle seisukohaga nõus ja poliitiline kokkulepe, mis tollal saavutati, oli see, et artikkel kaheksa punkt neli jäi muutmata võrreldes Dublini määruse esialgse versiooniga, aga kord kohtu ees oli on praegu arutelul kohtuasi C kuus neli kaheksa murd üksteist ja see, selle tulemuse lahendus otsustab siis selle, kuidas tõlgendatakse artiklit kaheksa neli. ja kas äh, seadusloojad otsustasid, et see otsus äh, võetakse uude kaheksa nelja üle. poliitiline kokkulepe on kirjas deklaratsioonis, mis on lisatud sellele õigusaktile pärast seda, kui kom-, kolm institutsiooni oma kavatsused selgelt välja öeldi, tegi komisjon ettepaneku, et vastavalt uuele tavaõigusele peaks siis seda artiklit muutma ja ma nüüd paluksin, et komisjon tutvustaks seda ettepanekut, pärast seda on siis võimalus arvamuste vahetuseks ja sõna annaksin siis nüüd komisjonile suur tänu, härra esimees, Euroopa Komisjon võttis kahekümne kuuendal juunil vastu ettepaneku, millega muudetakse Dublini äh, määruse artiklit kaheksa punkti neli kus pannakse paika milline liikmesriik on see kes vaatab läbi taotlused mille esitavad saatjate alaealised ja nagu te ütlesite oma sissejuhatavates märkustes on see ettepanek siis jätkutööks euroopa parlamendi ja nõukogu poolsele üleskutsele äh, pärast viimast triloogi kus dublini määrus oli arutelul muuta artiklit 8 kui euroopa kohus on oma lahendi langetanud äh, selles niinimetatud ma juhtumis. Euroopa Kohus äh, andis lahendi kuuendal juunil kaks tuhat kolmteist ja ma tahaksin rõhutada seda, et komisjoni ettepaneks on lihtsalt äh, kodifitseerida siis äh, kohtuotsus ja mitte midagi enamat ja nüüd kaks horisontaalset märkust, kõigepealt vastavalt põhiõiguste hartale ja nii nagu ka kohus MA lahendis ütles tagab komisjoni ettepanek selle et alaealiste kõige äh, alaealiste huvid on äh, dublini menetluses alati kõige prioriteetsemad ja teine horisontaalne märkus see ettepanek näeb ette et saatjata alaealised ähm, kes on äh, rahvusvahelise kaitse taotlejate seas kõige haavatavamad äh, et neid ei tule liigutada ühest uuest riigist teise ja veelgi enam taotluse läbivaatamist ei pikendata asjatult. aga nüüd räägiksin natukene konkreetsemalt sellest asjast ehm, kohtulahend eh, on väga selgelt argumenteeritud ja ette on nähtud kaks eh, eh, võimalikku versiooni siis alaealiste kohta kellel ei ole ei õdesid vendi ega muid sugulasi vanemaid Ähm, Euroopa Liidu territooriumil, kui alaealine on esitanud mitu taotlust rahvusvaheliseks kaitseks, sealhulgas äh, seal liikmesriigis, kus ta parasjagu viibib, siis on see liikmesriik see, kes äh, tema taotluse läbi vaatab. ja see on äh, reguleeritud artiklis kaheksa neli allpunkt A meie ettepanekus ja teine stsenaarium, kui tegemist on alaealisega, kes on ühes liikmesriigis äh, aga ei ole esitanud seal taotlust, siis peab see liikmesriik kõigepealt alaealisele andma võimaluse see taotlus esitada. ja see on äh, siis nüüd kirjas artiklis kaheksa neli B allal punkt üks. ja nüüd siin on kaks alastsenaariumit. kui pärast seda, kui antakse alaealisel võimalus taotlus esitada, otsustab alaealine seda ka selles liikmesriigis teha, siis ta jääb sinna liikmesriiki, kes vastutab äh, tema taotluse ülevaatamise eest. Äh, kaheksa neli B punkt kaks ja teine stsenaarium siis sellel juhul, kui alaealine otsustab mitte esitada seda taotlust selles liikmesriigis, kus ta viibib, siis äh, on vastutavaks liikmesriigiks äh, see, kus see alaealine oma kõige viimase taotluse esitas, kui see on alaealiste kõige paremates huvides. kaheksa neli B kolm on see säte lisaks äh, sellele stsenaariumile on ka pandud paika reegleid koostööks liikmesriikide vahel selleks et äh, vältida süsteemi kuritarvitamist eh, tuleb teavitada mm, vastavalt kaheksa neli c ja d kohaselt äh, uutest pädevustest teisi liikmesriiki kaasmenetlejad kutsusid äh, mõlemat kutsunud üles komisjoni ümbersõnastamise triloogil lähtuma kohtu äh, lahendist ja äh, me seda oleme ka teinud ja loodame nüüd, et parlament äh, ja nõukogu peavad tõhusalt läbirääkimisi selles küsimuses, mis loodetavasti lõpevad üsna kiiresti. suur tänu. suur tänu. kolleegid, minu süü eelmises päevakorrapunktis andsin kõigile nii palju sõna, kui äh, nad soovisid. aga see oli väga huvitav päevakorrapunkt. hääldusnimekiri on osaliselt siin juba äh, kirjas. Itaalia eesistuja tahab ka sõna, nii et äh, olge distsiplineeritud, aga rääkige distsiplineeritult, aga teema on oluline proua wikström meie raportöör jah eelmise mandaadi ajal olin ma dublini määruse ümbersõnastamise raporti raportöör ja see võeti nagu te teate aastal 2013 juunis vastu uskuge mind see töö võttis neli aastat raske raske töö meie meeskond töötas väga hästi õppisime teineteist selle aja jooksul tundma aga üks artikkel ähm, oli äh, see, mille osas me ei suutnud kokkuleppele jõuda, artikkel kaheksa äh, punkt neli ehk see otsustab siis ära selle, milline liikmesriik vaatab läbi taotlused, mille esitavad äh, saatmata, saatjate alaealised. vana Dublini deklaratsioon, vabandust, määrus ei, ei olnud väga selge selles küsimuses, räägiti sellest, et kus nad alaealine on esitanud äh, Äh, taotluse, aga ei olnud selgitatud, et kas see sõltub esimesest või viimasest või millisest taotlusest. ja see viis selleni, et äh, alaealised äh, saadeti tagasi nendesse liikmesriikidesse, kuhu nad kõigepealt tulid. lapsi saadeti nagu kotte edasi-tagasi riikide vahel ja me tahtsime selle asja lõpetada. läbirääkimistel uue Dublini määruse osas olid kõik osapooled nõus sellega, et reegel tuleb selgelt äh, kirjutada, aga ei suudetud kokku leppida, et kuidas. komisjon ja parlament tahtsid selgitada seda, et tegemist peaks olema selle riigiga, kus äh, see alaealine esitas oma kõige viimase taotluse äh, aga nõukogu tahtis jätkuvalt, et see oleks riik, kus esitati esimene taotlus ja see tekitas ummikseisu üsna kauaks üritasime, üritasime sealt välja tulla, aga ei õnnestunud see meil. ja parlament pidi olema väga loov äh, ja ma tahaksin rõhutada seda, kui tänulik ma olen ähm, sellele läbirääkimiste meeskonnale läbirääkimiste ajal oli euroopa kohtu ees kohtulahe äh, kohtujuhtum äh, just nimelt selles küsimuses et milline riik peaks taotluse läbi vaatama ja kuivõrd me ei suutnud kokkuleppele jõuda, siis me otsustasime jätta teksti nii, nagu see oli vanas määruses, kuid äh, tuua siia sisse lisandus ja ma tsiteerin, äh, eeldades, et see on lapse huvides, tsitaadi lõpp. ja siis tegime midagi suhteliselt ebatavalist, et äh, esitasime ühtse ähm, avalduse, mida toetas parlament, komisjon ja nõukogu, kus öeldakse, et kui kohus langetab lahendi selles küsimuses, siis äh, peab komisjon selle Dublini määruse artikli osas tegema uue ettepaneku, mis peegeldab kohtu lahendi sisu. ehk teisisõnu, kohus otsustas, mida meie poliitiliselt ei suutnud äh, ära otsustada juunis kaks tuhat kolmteist vahetult enne dublini määrust see kohtulahend ka lahendus ka langetati see vastas täpselt parlamendi ja komisjoni seisukohtadele et me peaksime alati vältima alaealiste asjata üleviimist ja et äh, taotluse peab läbi vaatama see liikmesriik kus saatjata alaealine on esitanud oma kõige viimase äh, kaitsetaotluse ja komisjon esitas oma ettepaneku uue artikli osas selle aasta juunis alles ja nüüd parlament ja nõukogu peaksid selle võtma nii sujuvalt kui võimalik vastu. on täiesti selge et me peaksime alati lähtuma lapse huvidest nii nagu seda on öeldud ka põhiõiguste harta 24 artiklis. kohtuotsus äh, viitab väga selgelt ka sellele et saatjate alaealised on eriti haavatavas olukorras olevad isikud ja seega ei tuleks neid mitte kunagi saata teise liikmesriiki. mina tervitan komisjoni ettepanekut kõigeti, ehm, kõigiti ma arvan, et see peegeldab kohtuotsust väga hästi, nii nagu me ka seda ühisdeklaratsioonis taotlesime ja ma tõesti loodan, et see võetakse vastu väga kiiresti kolm raportööri olid raportöörid juba Dublini määruse ajal Sylvie Guillaume, Timothy Kirkhope, Jean Lambert ja nemad teevad väga hästi, millest asi räägib ja täna on mul väga hea meel tervitada siin uusi raportööre meie meeskonda Roberta Metsola, Malin Björk ja Laura Ferreira, Ferrara. ma ootan äh, koostööd teie kõigiga ja loodan, et asi läheb äh, sujuvalt sest et me tõesti ainult ühtlustame siin määrust kohtuotsusega ja ei ava selle määruse teisi osasid. ma tõesti loodan, et nõukogu läheneb sellele ettepanekule samamoodi kuivõrd nad on endale juba võtnud kohustuse selle muutuse osas ja tahan kindlasti ka Itaalia kui eesistujariigiga sujuvat koostööd. tulen siis ähm, raportiga üsna varsti komisjoni ette tagasi ja siis ka konkreetse tegevuskavaga. suur tänu, härra esimees! härra esimees. suur tänu, ähm, Cecilia. kolleegid, kõigepealt variraportöörid, palun tehke lühidalt. Äh, Cecilia on äh, teie töö selles mõttes ära teinud, et äh, ja ka teid ka nimetanud, aga kõigepealt proua Metsola. suur tänu, Cecilia suur au on olla minu jaoks variraportor selles küsimuses ja kavatsen äh, olla väga koostööaldis nagu Anna-Maria enne mind ja Rahvapartei äh, poolt äh, siis panustan sellesse dokumenti omalt poolt. nagu Cecilia ütles, on kõige olulisem tõesti alaealiste huvide kaitse. eelmisel aastal tuli Euroop-, esitas ähm, rahvusvahelise kaitse või pagulasstaatuse taotluse kolmteist tuhat saatjat alaealist Euroopas ja me peame kokku leppima reeglites selleks, et me kõige haavatavamaid meie ühiskonnas ei kasutata ära poliitilistes mängudes ja sellega ma lõpetan. ja nagu ma ütlesin, mina anna, tahan kaasa aidata sellele, et me saaksime selle otsuse kiiresti vastu võtta. suur tänu, äh, Silvi Guillaume, palun, sotsiaaldemokraatidest. ma üritan äh, sama lühidalt teha kui kolleegid, äh, suur tänu ja ma tahaksin ka tunnustada seda ettepanekut, mis tehti. saatjate alaealiste küsimus on äärmiselt delikaatne teema meie aruteludes teinekord arutelud nõukogu ja parlamendi vahel on olnud üsna kibedad nüüd on siis eh, tehti, tehtud see ühtne avaldus ja see oli õige manööver minu meelest eh, ja kohus on ka oma seisukohad eh, esitanud, oma otsuse langetanud ja Cecilia sellest juba rääkis, ma selle juurde tagasi ei tule. ma tunnustan kohtu otsust ja seda tõlgendust, mille nad andsid. seda selgitust oli meil vormiliselt väga vaja viidati sellele, et eh, jah, loomulikult see on lapse huvides, aga ka selle mehaanika huvides, mille me tahame juurutada oma süsteemis ja mis puudutab sisulist poolt, siis alaealiste haavatus, eh, sellega on täiesti õigesti arvestatud ja välditakse niimoodi eh, liiaseid laste liigutamise ühest liikmesriigist teisi ja ma arvan, et me peaksime nii vähe kui võimalik seda otsust muutma ja, ja leidma tasakaalu, aga mul on üks lisaküsimus väga lühidalt. võib-olla on see küsimus pigem komisjonile, kas äh, on juba teatud mõju näha olnud pärast selle kohtuotsuse langetamist, kas on selliseid üleviimisi veel olnud, kas on teil midagi selle kohta teada, aga see äh, sõnastus Cecilia äh, meie teeme kindlasti teiega koostööd selles küsimuses. suur tänu, Silvi! ECR fraktsiooni äh, rap-, variraportöör on Timothy Kirkhope. suur tänu, härra esimees. ja meie muidugi ka toetame seda ettepanekut. aga ma arvan, et me ei tohiks äh, lasta silmist äh, asju, mis on selle teemaga seotud ja mis on jätkuvalt murettekitavad kõigepealt ähm, Äh, vanuse hindamise probleemi. meie kaitse on väga väärtuslik noortele inimestele. aga me oleme näinud äh, seda, et äh, kuritegelikud organisatsioonid on seda humanitaarset lähenemist kuritarvitanud. noore inimese vanus teatud eas on väga oluline ja me peame olema väga ettevaatlikud, sest et härra esimees me oleme rääkinud noorte inimeste vastuvõtmisest et kuidas neid kohelda nii et neid ei peaks liigutama üle terve euroopa edasi tagasi see oli selle asja eesmärk aga vastuvõtutingimused erinevates liikmesriikides alaealiste jaoks on erinevad meie tunneme muret paljude liikmesriikide pärast kelle standardid ma kahjuks pean tunnistama eriti alaealiste osas äh, või isegi alaealiste osas ei ole lihtsalt vastuvõetavad. ja ma olen küll nende põhiliste printsiipidega nõus, millest räägiti, peaksime me siiski aga tagama selle, et kõikides liikmesriikides on standardid õigel tasandil ja et me vaataksime ka seda vanuse hindamise küsimust natukene täpsemalt ja lõpetuseks ja sellest ma olen rääkinud kõikides rändeküsimustes, mis mulle praegu pähe tulevad on see, et me peame tagama selle, et need, kes lapsi kuritarvitavad ja ära kasutavad ja kes sellepärast jõuavadki siia ilma saatjata või mitte vabatahtlikud, et need inimesed jõuaksid ka korrakaitseorganite ette ja et me teeksime Europoli ja Frontexiga rohkem tööd selleks, et vastutusele võtta sellised inimesed ja need riigid, kes vastutavad nende eest, nad peavad oma vastutust hakkama kandma selle tihti röögatu ja äh, amoraalse käitumise pärast lapsed ei öö, äh, pea kannatama aga need inimesed kes nad sellisesse olukorda on pannud peavad kannatama suur tänu te rääkisite räägi te rääkisite oma aastaaruandes ka nendest saatmata alaealistest kuue fraktsiooni äh, variraportöör on Malin Björk suur tänu. ka mulle ei tule üllatusena see, et kuue NGL suhtub kriitiliselt kogu äh, Dublini määrusesse. see ettepanek seab rahvusvahelise õiguse äh, ülimaks kui laste õigused. ei seadusandluses ega mitmesugustes äh, menetlustes, mida lapsed läbi teevad, ei seata nende õigusi esiplaanile, seda nii Rootsis kui ka teistes äh, liikmesriikides. on äh, väga hea, et Euroopa Kohus ütles välja oma seisukoha selles küsimuses ja Euroopa Komisjon pakub ka välja parendusi nii üks äh, haavatavamaid äh, inimrühmi võib saada parema kaitse, tänan. aitäh, et te nii lühidalt sõna võtsite. Äh, tegelikult Jean Lambert oligi siis roheliste variraportöör. aitäh ka mina tahan öelda, et ma tunnen kergendust kohtulahendi pärast. me Mm, ootasime lahendust selles asjas, mis eh, meie arvates oli ilmselge, lihtsalt lapsi ei saadeta ühest riigist teise. ning eh, me oleme antud juhul nõus ka raportööriga, et tõepoolest see asi tuleks eh, kindla-, kiiresti lõpetada. aga tunnen ka muret nende asjade pärast, mis siin on juba välja öeldud kuidas me tegelikult seda eh, rakendame nii, et lapse parimad huvid oleksid kaitstud, kuidas liikmesriigid selles osas koostööd teevad. üks asi, mida me teame, on see, et mõnes liikmesriigis on väga raske eh, seda tööd teha, sest nendel ei ole eh, piisavaid garantii või julgestusmehhanisme ja laste oh, oht laste suhtes isegi suureneb, nii et, et see on asi, millega me peame tegelema. ja Timothy eh, rääkis ka sellest, et lapsed oleksid tõesti turvaliselt vastu võetud, sest me teame, et lapsed mõnikord lähevad kaduma eh, vastuvõtukeskustest, et nendega kaubeldakse, aga siiski see on üks probleem äh, äh, Dublini määruse juures, mis me nüüd oleme õigesti lahendanud, kuigi probleeme on seal veel jäänud. aitäh. Äh, FTD variraportöör proua Ferreira. aitäh. mina olen esimest korda variraportöör ja ma äh, siis äh, näen hea meelele, et Cecilia Wikström ja teised kolleegid on äh, väga koostööaldid. loomulikult peab alaealiste kaitse olema meie jaoks prioriteetne. seega olen ma põhimõttega nõus. ja nii nagu kohus ütles, lapsi tuleb liigutada nii vähe kui võimalik peavad olema väga head eh, standardid laste vastuvõtuks, seda eh, tuleb teha kõikides liikmesriikides. ja me peame töötama selle nimel, et need standardid kehtima ei jääks. veel kolm kõnelejat, palun nii lühidalt kui võimalik. esimeseks eh, proua Kratse pilt. aitäh mina toetan seda eh, joont, eh, mida siis Silja Vikström välja tõi. mina olin Rahvapartei poolt eh, variraportöör selle teema küsimusel ja me tõepoolest küsisime konkreetselt või palusime konkreetselt, et see hämmastav karussell, mis tekitas lastele metsikut stressi, metsikut traumat, pärast seda traumat, kus nad juba niikuinii pärit olid, et see peaks ära lõppema paljud lapsed ütlesid, et nemad ei saanud aru, mikspärast neid eh, saadeti sinna-tänna, mikspärast eh, neid kinni peeti, nendele ei seletatud mitte kunagi, miks seda niimoodi tehti, milline on see eh, menetlus ja ma tõepoolest loodan, et nüüd niisugune ähmasus selle menetluse osas lõpeb, laps on ikkagi kõigepealt laps ja alles siis sisserändaja ja oluline on ka see, et oleks paika pandud eh, eh, selle informeerimise kohustus, sest niimoodi me väldime kuritarvitusi. meie tahtsime, et moodustataks eh, selline inte-, fraktsioonide vaheline töörühm väikest alaealiste osas, sellepärast et praegu meie välisriikidel toimuvad tohutud tragöödiad ja äh, ainult äh, sel aastal jõudis äh, Rootsi neli tuhat saatjata alaealist, nad tulevad Süüriast igalt poolt mujalt, nii et meil oleks vaja niisugust fraktsioonide vahelist töörühma. järgmisena proua Vanberg suur tänu. mina tahaksin öelda, et äh, ainuüksi Rootsis oli meil neli tuhat saatjata alaealist sisserännanut, rohkem kui Vahemere riikides kolmkümmend üks saatjate alaealistest tuleb äh, Rootsi. Rootsi asub ju Euroopa põhjaosas Need äh, noored äh, peavad läbima viis liikmesriiki, enne kui nad Rootsi territooriumile jõuavad. selge on see, et äh, siin tuleb öelda, et teistes liikmesriikides on piirivalve väga nõrk. meil tuleb panustada tugevamale piirivalvele, nii et kõik ei saaks asuda lõunast teele Rootsi ja Ühendkuningriigi suguste riikide suunas. ja siin ei peaks me rääkima mitte ainult äh, Schengeni senistest äh, sätetest, vaid tuleb rääkida ka ajutistest äh, piiritõketest. suur tänu, ütleb järgmine kõneleja, meie, minu koduriik saab väga palju taotlusi pagulaste vastuvõtuks ja eh, Dublini määrus puudutab meid kõige otsesemalt alati ei juhtu niimoodi, et saatjata äh, alaealised, äh, nende taotlused vaadatakse läbi esimeses riigis ja ma arvan, et nüüd praegune seadusemuudatus aitab Hollandil äh, olukorraga toime tulla, sellepärast et Hollandit peetakse riigiks, kuhu on lihtne siseneda ning tegelikult ma tahaksin, et seda kommenteeriks ka komisjon. aitäh Te räägite alati nii lühidalt, ma olen iga kord hämmastunud, ütleb esimees. ja meie eh, lõpp, viimane kõneleja on Itaalia esindaja nõukogust. jah, teen hästi lühidalt. tahtsin rõhutada et Itaaliale eesistujana on see prioriteetne teema. me tahame teha eh, tihedat koostööd parlamendiga, et alaealiste, saatjate alaealiste kaitse saaks tagatud nii kiiresti kui võimalik, nii et prioriteetne teema, kordan üle. me loodame, et triloogid eh, algavad eh, meie eesistumise ajal sest me peame vaatama, eh, kuidas liikmesriigid reageerivad, sellepärast me niisugust lõplikku vekslit välja käia ei saa, aga igatahes teeme kõik, mis meie võimuses. just seda me tahtsimegi kuulata, ütleb esimees. Cecilia, eh, kas sa saaksid teha lühikese kokkuvõtte? kümme sekundit. mul on tõepoolest väga hea meel, et mul on need variraportöörid, kes minu meeskonnas, meeskonnas on ja mul on väga hea meel, et variraportöörid on väljendanud just niisugusi eh, mõtteid oma fraktsiooni poolt nüüd ehm, kui me räägime vanuse hindamist, siis menetlusdirektiivis on see vanuse hindamine reguleeritud ja tegelikult see ei puuduta absoluutselt üldse Dublini määruse ümbersõnastamist, nii et eh, kolleegid, olgem rahulikud ja vaadakem seda muudatust, see on tehniline eh, muudatusettepanek Dublini määruses ja ehm, me kasutame neid põhimõtteid, mis tõi välja kohus Äh, suur tänu, Cecilia. aitäh äh, selle töö eest, mis sa teed. Äh, ja ma tänan teid, lugupeetud kolleegid ja ka variraportööre. nüüd mõned teated järgmise nädala kohta. arutades kuuendast oktoobrist hakkame me kuulama tulevasi volinikke me e, tegeleme kõikide volinikega, kes e, käivad meie kompetentsi. nüüd kahekümne üheksandast septembril kohtume me kaheksateist kolmkümmend kuni kakskümmend üks kolmkümmend Günter Ottingeriga. see on ühine kuulamine koos ITRE kultuuriga. E, nüüd kolmekümnendal septembril kolmteist kolmkümmend kuni kuusteist kolmkümmend kohtume Dmitris Avramopoulusega see on ainult meie eh, kuulamine kolmapäeval, esimesel oktoobril kolmteist kolmkümmend kuni kuusteist kolmkümmend ühiskuulamine Liibe, IMCO, Juri ja FAM-iga, eh, siis eh, Mm, Andres Ansipit kuulame me kuuendal oktoobril kaheksateist kolmkümmend kuni kakskümmend üks kolmkümmend koos IMCO-ga ja eh, seitsmendal oktoobril üheksast kuni kaheteistkümneni kohtame Hans Timmermansiga. Eh, esialgu oli ette nähtud, et eh, tegelikult nüüd on aega muudetud, see ei ole mitte hommikul kell üheksa, eh, vaid see on pärastlõunal, aga alguses arvati, et see toimub libe juuri ja ahkoga, aga nüüd ehm, esimeste konverents ehm, arvas, et see võiks olla esimeste konverentsi avatud kuulamine. aga eh, libe juuri ja ahko on seal kahtlemata kohal. Need on siis need kuulamised, millest ma tahtsin teid teavitada. aitäh teile!